okei okay,, uh, colleagues, ladies and gentlemen. kolleegid, daamid ja härrad, tere tulemast meie pärastlõunasele istungile, meil on täna kaks päevakorrapunkti. kõigepealt äh, toimub meil mõttevahetus härra Jose Blanco Lopesiga, kes on Hispaania transpordiminister ning eesistujamaa esindaja ning pärast seda on meil mõttevahetus ka inimestega Euroopa Investeerimispangast. niisiis loodetavasti kuuleme eesistujamaa esindajalt eh, seda, millised on nende paani, plaanid ja siis tuleb panga esindaja ja ütleb, et selle kõige jaoks ei ole raha. aga vaatame siis, kuidas asjad arenevad. minister peab lahkuma eh, meist selleks, et kolmveerand Eh, selleks, et lennukile jõuda ja seepärast annan kohe sõna ministrile ja saadikud siis annavad märku, kui nad sõna soovivad. niisiis, härra minister, teil on sõna. Gracias, presidente. aitäh, esimees. kui ma jaanuaris, kahekümne seitsmendal jaanuaril siin käisin, siis ma juba rääkisin, millised on Hispaania kui eesistujamaa peamised äh, suunised transpordi vallas, ma andsin teile ka ühe dokumendi, äh, mis äh, puudutas siis trio töödokumenti. nagu ma lubasin, olen ma nüüd jälle teie ees tagasi, selleks, et kõnelda teile nendest edusammudest, mida me siiamaani oleme saavutanud kaheteistkümnendal veebruaril La Coruñas toimus meil ametlik ministrite kohtumine, kus äh, selle koja asepresident härra Martines ja samuti transpordivolinik härra Kallas, äh, ta oli seal siis esimest korda pärast ametisse nimetamist Äh, oli kohal ja meil toimusid seal väga viljakad arutelud, mille eesmärgiks oli parandada transpordi jätkusuutlikkust ja ohutust ning parandada siis äh, inimeste liikuvust Euroopas. tuginesime siis nendele suunistele, mis äh, omakorda tuginesid komisjoni tegevuskavast tulemuseks on see, et me oleme koostanud dokumendi, mille me edas-, esitame siis juunis toimuval ministrite nõukogul, kus paneme paika juba strateegilised tegevussuunised selles valdkonnas, pidades ilma, silmas loomulikult lähimuspõhimõtet. me loodame, et see aitab meil anda oma panuse võitlusesse kliimamuutustega ning võimaldab meil parandada elukvaliteeti Euroopa kodanike jaoks Eh, mitteametlikul kohtumisel me vaatasime ka, kas oleks mõistlik eh, tõhustada lennuohutust ja turvalisust. meie väljendasime oma otsusekindlust teha kõik, mis meie võimuses tagada eh, lennunduses kõige kõrgemad turvalisuse standardid, selleks, et seda saavutada, tahame me tulevikus keskenduda ühisele strateegiale, mis on välja töötatud Euroopa Liidus me arvame, et selleks, et kaitsta oma kodanikke tõhusalt, tuleb kasutada kõrgtehnoloogiat, see on äärmiselt oluline. me usume, et skännerite paigutamine lennujaamadesse on üks võimalik lahendus tingimusel, et Äh, peetakse kinni inimeste eraelu puutumatusest, samuti ei kahjustata nende tervist ja kaitstakse ka teisi põhiõigusi. Äh, need skännerid ei tohi reisijatele mingit ebamugavust põhjustada. me tervitame komisjoni soovi esitada lähitulevikus raport, mis puudutab kehaskännerite tehnoloogia kasutamist ja see saab siis aluseks juba komisjoni õigusloomealasele ettepanekule, mis puudutab siis üle-euroopalisi reegleid nende kasutamiseks. ma tahaksin rõhutada ka seda, et meil tuleb tõhustada rahvusvahelist koostööd lennujulgeoleku valdkonnas, seda nii kahepoolselt, eriti USA-ga, kui ka mitmepoolselt äh, osana siis rahvusvahelisest tsiviillennunduse assotsiatsioonist. Äh, Euroopa Parlamendi liikmed teavad, et globaalne oht nõuab globaalset reaktsiooni. Äh, nagu te teate, viieteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal veebruaril toimus Madridis äh, läbirääkimiste voor, mis puudutas lennuteenund-, teenis-, teenuseid äh, USA-ga toimus see kõnelus ning me siis jätkasime neid kõnelusi, mis algasid jaanuaris Washingtonis edusamm saa-, saavutati konkurentsi- ja keskkonnaküsimustes, samuti sotsiaalsetest küsimustest, aga meil on siiski vaja rohkem edusamme saavutada mitmetes olulistes valdkondades, nagu näiteks investeerimine lennufirmadesse ja tõeline turu avamine niisiis, me oleme USA transpordiministriga kokku leppinud, et meil toimub veel üks läbirääkimiste voor ja see algab tegelikult täna siin Brüsselis. ma olen täiesti veendunud, et see võimaldab meil veel edasisi edusamme saavutada. kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal veebruaril Madridis toimus ka Ühtse Euroopa taevakonverents seal võeti vastu Madriidi deklaratsioon ning samuti teekaart, mis sisaldab rohkem kui kuutkümmend algatust selle strateegilise prote-, projekti elluviimiseks. see on suur samm edasi, tegemist on teise õigusloome paketiga Euroopa taeva teemal. siin on kirjas siis terve rida meetmeid koos tähtaegadega, milleks nad tuleb saavutada me loodame, et niimoodi me saavutame tulemused hästi kiiresti aastaks kaks tuhat neliteist ja meie lõppeesmärk on siis äh, ühtse Euroopa taeva loomine, mis võimaldaks meil siis parandada lennuettevõtete majanduse tõhusust, vähendada lennunduse keskkonnamõju ning parandada turvalisust ja julgeolekut ja julgeolekustandardeid Euroopa äh, õhuruumis. kõik need edusammud, äh, mille Äh, on ne-, nendest andsin ülevaate ka üheteistkümnendal märtsil toimunud äh, ülemkogul oma kolleegidele. me võtsime vastu ka üldised suunised, mis puudutavad määruse eelnõu äh, teemal teadusuuringud ja õnnetuste ärahoidmine tsiviillennunduses. me tõhustame läbi selle määruse uurivate organite volitusi, samuti kaitseme tundlikku infot. me Äh, anname rohkem kaalu äh, turvalisusalastele soovitustele ning tugevdame abi osutamist ohvritele. selles viimases punktis tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me kõik oleme teadlikud sellest, kui oluline on, et kodanikel oleks infot äh, nende inimeste kohta, kes olid selle lennuki pardal, millega juhtus õnnetus me tahame ära hoida äh, pikki stressi ja segaduse ja mureperioode ja äh, segadusi ka lennufirmade osas. me tahame, et inimestel oleks juurdepääs äh, oma sugulaste kohta nii kiiresti kui võimalik. ministrid võtsid kohustuse kehtestada siis selline kahetunnine periood, mille jooksul tuleb reisijate nimekirjad avalikustada kuigi komisjonil on kolm tehnilist reservatsiooni selle määruse eelnõu osas, me siiski loodame, et meil õnnestub esimesel lugemisel parlamendiga kokkulepe saavutada, loodetavasti veel Hispaania eesistumise ajal. samuti tahaksin teile teatada, et nõukogus kuulsime me ka, milline on läbirääkimiste seis, mis puudutab äh, julgeolekumakse äh, lennunduses see on üks äh, küsimus, äh, mis on veel lahendamisel. me leidsime, et oleks mõistlik natukene oodata ning äh, hääletus siin parlamendis peaks toimuma aprillis ja pärast seda siis tegeleme selle asjaga jällegi. transpordinõukogus õnnestus meil saavutada üldine üksmeel ettepaneku osas, mis puudutab Äh, transporditavate surveseadmete äh, määrust. see peaks tagama siis selliste seadmete liikumise Euroopa Liidu siseturul. kui kokkulepe on saavutatud ka delegeeritud aktide osas, siis ma arvan, et me saavutame parlamendis esimesel lugemisel kokkuleppe ja äh, jällegi loodetavasti Hispaania eesistumise ajal. samuti võin teile öelda, et edusamme on tehtud ja me loodame kokkuleppe saavutada üsna peatselt ka selles osas, mis puudutab Euroopa äh, transpordivõrke, üle-euroopalisi võrke äh, direktiiv, mis puudutab äh, intellekt, intelligentseid transpordisüsteeme, siin on ka jällegi kokkulepe saavutatud, nii et, et me loodame, et kui nõukogus ka esimene lugemine on ära toimunud, siis parlament võtab selle teksti teisel lugemisel vastu ja me lõpetame kogu selle teema käsitlemise. Äh, me võtsime vastu ka äh, e-, ettepaneku määruseks, mis puudutab äh, Äh, maantee ja meretrans-, merereisijate õigusi ja me loodame, et see läheb ka parlamendis läbi ja niimoodi me saame siis vastava õigusakti vastu võtta ja suurendada tarbijate või reisijate õigusi, kes neid transpordiliike kasutavad ja erilist tähelepanu pöörame nendele inimestele, kellel on puuded, eriti liikumispuuded. ning lõpetuseks tahaksin teile teatada, et nõukogu võttis vastu ühisseisukoha, mis puudutab ettepanekut otsuse ja soovituse osas, mis võeti vastu kahe tuhande kolmandal aastal Interpass ühiskomisjoni poolt. tegemist on sammuga edasi, mis edendab transpordi liberaliseerimist naaberriikidega ning äh, laiendab meie sotsiaalseid ja tehnilisi standardeid nendesse riikidesse. daamid ja härrad Äh, nagu ma ütlesin, lennunduspakett on aasta esimesel poolel kõige rohkem tähelepanu saanud. Äh, meil on siin tehtud ettepanekuid, mis puudutavad turvalisust, õnnetuste uurimist, meil on edusamme ka ühtse Euroopa taevaalal ning me oleme lähenemas siis läbirääkimiste faasile kaks, mis puudutab siis lennuteenuseid USA-ga. enamgi veel me oleme saavutanud edusamme ka jätkusuutlikkuse vallas La Coruñas äh, mitteametlikul kohtumisel ning äh, me oleme äh, parandanud ka siis nii bussireisijate kui ka lavareisijate õigusi. on veel mitmeid valdkondi, kus meil on vaja edusamme saavutada ja see kuulub loomulikult meie prioriteetide hulka. ma tahaksin mainida siin näiteks eh, üle-euroopaliste võrgustike läbivaatamist eh, ning eh, me tahaksime saavutama, saavutada edusamme nende kriteeriumite ja metodoloogia osas, mis selle läbirääkimiste protsessi taga on. meil on plaanis korraldada konverents, mis toimub kaheksandal ja üheksandal juunil Saragossas kus siis Euroopa Liidu ministrid ja naaberriikide ministrid on kohal, samuti on seal loomulikult kohal ka komisjoni ja parlamendi esindajad. see konverents võimaldab meil siis vaadata, milline on üle-euroopaliste võrgustike hetkeolukord ja tulevik ja erilist tähelepanu pöörame siis eh, just nimelt metodoloogilistele küsimustele, sellele, kuidas defineeritakse neid põhivõrke, millised on uued rahastamisvahendid ning rakendamis- ja koordineerimismeetodid äh, prioriteetsete projektide osas. ja samuti pöörame tähelepanu üle-euroopaliste võrgustike rollile meie ühenduse, ühendustes naabermaadega sellest kohtumisest ja juunis toimuvast transpordinõukogust ning ka nendest edusammudest, mida me oleme järgmise paari kuu jooksul saavutanud. kavatsen teile siis rääkida, kui aeg käes on ja kui ma teie, jälle teie ees olen. suur aitäh! minister, thank you very ma tänan teid, härra minister. Need, kes tulid pisut hiljem kohale, kell kolmveerand peab minister lahkuma, mis tähendab, meil aega napib. ja ma palun, et kui te tahate sõna, siis pigem küsimuste esitamiseks ja ette on nähtud kolm minutit ja ärge siin pidage mingeid poliitilisi eh, avaldusi, ärge tehke. ja kasutan ka oma haamrikest, aga kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna härra Grosch. ja tänke, ja palju tänu, härra eesistuja. tavaliselt küll öeldakse, et eh, jah, ma tulen tagasi, eh, teie tõepoolest pidasite sõna, ma leian, et see on väga tore. Eh, mis puudutab Ameerika ja Euroopa Liidu vahelist lepingut, õhutransporti, lennutranspordi osas, siis on siin kaks küsimust, mis on meie jaoks väga olulised, mis on seni lahtised. esiteks te ütlesite, et konkurentsi osas on tehtud edusamme kahekümne viie protsendiline äh, Euroopa ettevõtete osalus äh, võiks tegelikult olla suurem meie arvates. Äh, ja mis puudutab infovahetust, SWIFT oli äärmiselt huvitav kogemus nõukogu ja parlamendi vahelises töös. me saime siit väga palju olulisi kogemusi. kuidas teie hindate infovahetust parlamendi ja nõukogu vahel? minu arvates tekib siin arusaamatusi, mida oleks võimalik vältida. mis puudutab skännereid, Eh, siis tegemist on tähtsa probleemiga. Eh, me oleme näinud tehnoloogia kiiret arengut selles valdkonnas eh, kuidas aga nõukogu seda küsimust näeb, kas te näete, et skännereid oleks võimalik kasutada kõikidel lennuväljadel, kas see eeldab ka no, tehnoloogilisi, tehnoloogiate no, tunnustamise küsimusele vastuse leidmist, inimese tervise aspektide arvestamist mul ole, mind tõepoolest huvitaks, kas ähm, on välja selgitatud, kes panustab äh, millise osa äh, rahast teie ametiaja teise äh, poole jooksul võiks tagasi tulla ka mm, maantee- ja raudteetranspordi küsimuste juurde mis puudutab Saragossa kohtumist, eh, siis eh, mida ootate teie eesistujana sealt, kas te näete uusi kriteeriume, kas te näete uusi lahendusi rahandamis, rahastamise valdkonnas? Eh, millised projektid võiksid olla prioriteetsed? mina pean oluliseks just kahte esimest punkti ja ma arvan, et ei ole vaja koostada uut prioriteetide nimekirja. tänan ma tänan. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Kadri, kolm minutit. Eh, ma tänan, härra minister, eh, selle briifingu eest see, et te regulaarselt käite meiega kohtumas, on väga teretulnud. nüüd, mis puudutab USA-ga sõlmitavat lepingut, selle juurde me loomulikult tuleme jällegi tagasi. ja mina olen ka väga mures selle teema pärast. möödunud nädalal ka me arutasime asja. me tahaksime teie hinnangut asjade seisule, mis te arvate, kas on võimalik saavutada seda, mida me tahame saavutada nii lühikese ajaga? ja eriti, kuidas teie eh, käsitlete kahte eh, aspekti, mis on meie andmete koha, kohaselt kõige raskemad, kõigepealt turule juurdepääs. Eh, nimelt. ja kuidas oleks läbipaistvamate ja õiglasemate tegevuskordadega Äh, kui kõneks on äh, öised lennud ja siin ma pean silmas ennekõike just USA lennufirmasid. nii et tegelikult ei ole me sugugi jõudnud äh, tee lõppu siin. meievahelistes transpordisuhetes on niivõrd palju küsimusi, mida tuleb veel käsitleda, mille üle tuleb veel järele mõelda. ja ma pean siin silmas ohut-, ohutust, julgeolekut, turvalisust. on terve rida küsimusi, mis vajavad hõlmamist ja te ju teate, millised on probleemid. arutatakse eh, tehnohooldusjaamade tegevust. kongress tegi muudatusettepaneku, mille kohaselt nüüd eh, muutuvad selliste eksterritoriaalsete hooldusjaamade äh, loomine raskemaks. ja me ootame loomulikult nüüd pikisilmi Saragossas toimuvat kohtumist ja üle-euroopaliste transpordivõrkude alast mõttevahetust, sest väga paljud töörühmad on siin oma panuse juba andnud ja tahavad edasi äh, teemat arutada. me teame, et TNT tuleviku ülene arutelu äh, seondub ka üleüldise aruteluga üldse transpordi tuleviku üle Euroopa Liidus. ja nüüd veel üks asi, äkki te ütlete paar sõna ka ministrinõukogu suhtumise kohta? jah, te jäite oma aja piiresse, nüüd liberaalide nimel proua Bilbao saab kolmeks minutiks sõna. ma tänan, härra esimees, tänan, härra Blanco ja tere pärastlõunat ja tänan teid väga selle informatsiooni eest, mis te meile andsite. nüüd äh, võttes arvesse, mida kolleegid juba ütlesid, mina tahaksin koondada tähelepanu just üle-euroopalistele transpordivõrkudele. mul on konkreetne küsimus. me oleme kuulnud prioriteetsest liinist kolm ja sellest, et Prantsuse valitsusega ollakse kokkuleppel, et osa äh, sellest marsruudist, mis kulgeb läbi Prantsuse territooriumi, korrigeeritakse. Äh, see läheb läbi ka Breton ja Saint-Jean-de-Luziga on ühendatud kiirrongiga. nii et see kaldub nüüd kõrvale esialgsest marsruudist. palun kinnitage üle, kas selline muudatus on ette nähtud ja kui see on nii, siis palun andke meile selle kohta pisut lähemat informatsiooni. kui on kokkulepe selle kohta <clears throat> Prantsuse valitsusega, siis millal see kõik ka realiseerub? ja küsimus, miks marsruuti muudeti? rääkisid meile, et kaheksandal, üheksandal juunil toimub Saragossas konverents. selle kohta ma tahaksin küsida, et kas meil õnnestub edasi liikuda põhivõrkude metoodika äh, vallas ja uue finantseerimissüsteemi vallas ja samuti prioriteetsete projektide koordineerimise vallas. Te ütlesite, teil on juba sündinud mõned ettepanekud, mida te tahate konverentsil esitada. jah, jäite ajaraamidesse, härra Kremer, rohelised. Um me täname teid, et äh, olete siia tulnud mul on kolm küsimust. kõigepealt üle-euroopalised võlgu, võrgud, see kõlab kõik väga hästi, me oleme vastu võtnud ka otsuse, mis peaks olema, peaksid olema prioriteedid. me tahame panustatud rahaga parandada liiklusohutust. samas on ka selge, et eelarve äh, kuulub võib-olla äh, suurtele projektidele, äh, mille äh, osas on ette nähtud ka suuri kärpeid. tulemusi on oodata alles kahekümne aasta pärast, kui me aga suurendame eelarvet, siis võiksime me võib-olla neli suurt projekti läbi viia, tunnelid oleks võimalik valmis ehitada, samuti Sildia Femicina tee Eh, kui me realiseerime projektid kahekümne, kolmekümne protsendi ulatuses, siis me ei ole tegelikult midagi võitnud, võib-olla oleks võimalik muuta siin suunda ja keskenduda suurtele projektidele. Hispaania ütles algul, et ta ei tahaks korrata oma eelkäijate vigu ja no, mis puudutab eh, konkurentsimuutusi Euroopas, eh, siis eh, eh, ma tahaksin teada, kas te kavatsete selle küsimusega tegeleda või see ei ole Hispaania eesistumisperioodi prioriteetiks, mis puudutab laeva, bussi, rongireisijaid nende suhtes tuleb olla aus. kui ma sõidan raudteel, siis juhul, kui rong hilineb, siis tagastatakse mulle kakskümmend viis protsenti piletihinnast kahe tunni puhul tagastatakse mulle kogu piletihind, aga lennunduses on need määrad hoopis teistsugused, see ei ole õiglane, kas te kavatsete siin eh, midagi ette võtta, et konkurents oleks aus? ja eh, te ei rääkinud ka immobilitest, mis puudutab eh, elektriautosid eh, siis eh, siia või elektriga käitatavate masinate hulka kuuluvad loomulikult ka bussid, paljud teised transpordivahendid, tramm näiteks, eh, ka see puudutab elektri, elektrilist mobiilsust, kas siin on kavas midagi ette võtta? jah, mul on veel kuus sõnasoovijat, nii et ma nüüd sulgen sõnasoovide nimekirja. Zele, Tuusas, Alveras, Al-, Ajala Sender ja teised. proua Maisner, viimane ja siis ma sulgen eh, lehe, sest nagu ma ütlesin, kolmveerand peab minister lahkuma. nii et ärge enam kätt tõstke Äh, härra Zile. Äh, ma tänan, härra esimees. tänan ka ministrit sõnavõtu eest, äh, kus ta rääkis eesistuja tööplaanist. minu küsimus puudutab neid samu küsimusi, mida juba härra Grosch esitas ja ma tahaksin küsida ka kehaskännerite kohta, kas seda skännerit on võimalik võrrelda teiste tehnoloogiatega ja mida arvab nõukogu? kas tegemist saab olema äh, süsteemiga, mida hakatakse kõikjal kohaldama või on mingid alternatiivid äh, sellele süsteemile? ja äh, küsimus, mis puudutab Saragossa konverentsi kõige tähtsam küsimus on finantseerimine TNT puhul. kas nõukogu ja finantsministrid on juba konsulteerinud selle üle? kui me vaatame lähitulevikku liikmesriikides ja kui me vaatame, milline olukord valitseb erinevates liikmesriikides eh, ühtekuuluvusfondide kasutamisel ja suutlikkusel kasutada ära omaenda rahalisi vahendeid nendeks suurteks projektideks, siis ma tõesti kardan, et need riigid, kellel on väga keerulised finantsprojektid käsil, ei suuda neid suuri projekte ise rahastada ja see on üks põhjus, miks nad loobuvad nendest TNT projektidest, sest äh, liikmesriikidel on praegu rahandusega probleeme. kas seda ka arutatakse? ma tänan nüüd, härra Tuussos on järgmine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 võimaldavad üldse nende eh, valdkondade kvaliteedi parandada. British Airways, seal toimuvad suured mm, sotsiaalsed mm, liikumised, sest kärped on olnud väga suured. Olympic Airways enne seda Kreekas samuti tegi läbi sellesama protsessi, seal olid suured probleemid ning me näeme, et ka Lufthansaga toimub praegu täpselt seesama ja tagajärjed on väga murettekitavad mitte ainult töövõtjatele, vaid Eh, ka kasutajatele langeb üha suurem finantskoormus seetõttu. nüüd eh, USA-ga sõlmitav transpordileping, meie arvame, et see on ebavõrdne Euroopa Liidu jaoks majanduslikult ja samuti eh, reisijate demokraatlikke õigusi rikutakse ning ka reisijate tervis satub ohtu ning mõtleme selle peale, milline see tagajärjed on liikmesriikide töötajatel ikkagi sellel lepingul. ning kolmandaks. küsimus on selles, kuidas lennufirmad oma töö korraldavad eh, just julgeoleku vallas ja kuidas Euroopa Liit seisab julgeoleku ja turvalisuse eest lennujaamades Eh, härra minister, geen, gees viimati me kogesime, et päevast päeva eh, Türgi sõjalaevad eh, tungivad meie mere mm, piiridest sisse ja paar päeva tagasi toimus selline sissetung meie territooriumile. Äh, äh, Frontexi helikopterid, Türgi lennukid, sõjalised lennukid tungivad meie õhuruumi. meil on väga üksikasjalik informatsioon selle kohta Kreeka valitsusel, kus me näeme, et meie õhuruumi tungitakse sagedasti sisse ja mida Euroopa Liit selle koha pealt äh, ette võtab. kas te kavatsete hukka mõista sellised sissetungid? härra Alvarez, palun proua Alvares, ma tänan. kõigepealt ma kasutan seda võimalust ja ma arvan, et ma räägin eh, enamiku kolleegide nimel, kui ma tahan teid tänada teie eh, lahkuse eest ja me näeme mm, ka, kuivõrd pühendunud on Hispaania valitsus transpordiküsimuste lahendamisele, arvestades, et praegu on meil väga rasked majanduslikud ajad käes nüüd konkreetsed küsimused. mul on üks küsimus eelseisva kõrgetasemelise kohtumise kohta, mis toimub Montrealis. ma tahaksin teada, mida eesistujamaa Hispaania kavandab eh, seal öelda ja kuidas ta kavatseb seal kaitsta <clears throat> julgeoleku ja ohutusküsimusi lennundussektoris. peab ju kogu aeg olema valvel ja tahaks ka teada, kuidas on asjade seis praegu läbirääkimistel USA-ga ja avatud taeva lepingu kohta lähemalt kuulda. nagu te ütlesite, et toimub läbirääkimiste uus voor ja ma tahaksin teada, millised on peamised tõkked ja millistes valdkondades on kõige rohkem edasi liigutud. härra Sassada, palun. ma tänan härra minister, te tutvustasite meile eesistujamaa Hispaania tööplaani ja see on väga auahne minu arvates. samas me räägime äh, sellest, kuidas finantseerida õhuliiklust ja turvalisust, julgeolekut. Te ütlesite, see on väga delikaatne valdkond, aga ma ei ole teiega päri. mul on kolm küsimust. kui tahetakse need probleemid lahendada, siis on vaja teada, mida arvab nõukogu asjast. kõigepealt finantseerimine võib-olla on vaja energilisemaid meetmeid ja ette näha, kes mille eest maksab. nüüd teiseks, eh, direktiivi rakendamise ulatus. ma tahaksin teada, mida nõukogu praegu arvab. Hmm, asi puudutab erinevaid eh, lennujaamu, kas eh, võetakse arvesse, kui palju reisijad läbi neid lennujaamu külastab igal aastal või mis ja kolmandaks, milline on nõukogu seisukoht, mm, et millised eh, reisijate rühmad selle menetluse alla kuuluvad, sest see ju kõik suurendab julgeolekukulutusi lennujaamades, kui need rühmad on väga suured. jah, ma mõistan, et teie programm on ambitsioonikas, aga võib-olla äh, <clears throat> mõne asja lükkaks tulevikku siiski, need skännerid, mida lennujaamas kavandatakse. me ei ole päris veendunud, et, mina isiklikult ei ole sugugi veendunud, et need skännerid suudavad tagada ohutuse ja julgeoleku. ja veel üks küsimus. kas on läbi viidud modelleerimine Euroopa Liidu lennujaamadest, mis läheb maksma selliste skännerite ülesseadmine Euro Euroopa Liidus? jah, järgmine. Äh, mul on tegelikult ainult kaks lühikest küsimust seoses teie ettekandega. kõigepealt, äh, kui on kõne all otsuse ettevalmistamine, eh, mis puudutab kehaskännerite kasutamist, eh, siis kas teie seisate selle eest, et äh, neid, need võetakse kohustuslikus korras kasutusele kõikides lennujaamades või on teie positsioon selline, eh, et mm, teatud kindlad lennujaamad eh, viivad eh, skännerid sisse ja millistel alustel sellisel juhul? Eh, mis aga puudutab üle-euroopalisi transpordivõrke, siis siin on käimas suur arutelu, mis jätkub ka edaspidi. minu küsimus on seotud liikmesriikide rahaliste probleemidega tööd ei tohi aga sellepärast seisata. me peame kas osad suured projektid tulevikku edasi lükkama või peatama, aga me peame eh, selles valdkonnas tööd siiski jätkama. kas te leiate, et niisugune lähenemine oleks jätkusuutlik või te ikkagi panustaksite suurte projektide läbiviimisele? ma tänan, proua Jaala Sender on järgmine. Gracias, ministro. Eh, gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Ma tänan härra esimees, tere pärastlõunat, minister, ma alustan sellest, et tänan teid edasiliikumise eest reisijate õiguse vallas ja just mere hmm, transpordi vallas. ja see, et on hõlmatud inimesed, kellel on liikumispuue on väga tähtis ja see on ka eeskujuks teistele sektoritele, kus õigusaktid on vanemad ega arvesta puuetega inimesi. nüüd see Ühtse taeva konverents Madridis, kus ka mina kohal olin. sellega seoses tahaks küsida, mida te soovitate? kas te arvate, et me peaksime ära kasutama Madridi deklaratsiooni, mis sellel konverentsil vastu võeti? konverentsi ajal olid kõik väga entusiasmi täis aga ma tahaksin teada, kuidas me deklaratsiooni alusel edasi liikume. ja paar päeva tagasi avaldas komisjon trükis oma strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend ja oma tulevased finantsperspektiivid me peame ka üles ehitama just sellele kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale. meilgi on siin oma osa etendada, aga ma tahaksin, et nõukogu aitaks meil rohkem ära teha just eh, transpordi vallas, tuginedes eh, kaks tuhat kakskümmend strateegiale. kas eesistuja äkki pakub juunikuus välja midagi liikmesriikidele just transpordi vallas, võib-olla et suurendada transpordi osakaalu tähtsamates tegevuskordades. tänan, proua Maisner. ja palju tänu mul on kaks tõepoolest väga lühikest küsimust, üks puudutab ühtlustamist siseturu lõpuleviimist raudteel, siin on meil väga palju veel teha. ja eh, siit tuleneb ka küsimus, milliseid võimalusi te näete Prantsusmaa osas eh, eesistujalt ma sooviksin küsida, milline on tema seisukoht raudteetranspordi arendamisel. Eh, teine küsimus puudutab reisijaid äh, ei ole võimalik veel äh, tellida rongipileteid interneti kaudu kogu Euroopas. kas te arvate, et äh, siin oleks võimalik edu saavutada, see meeldis väga paljudele. ja kolmas küsimus on seotud samuti kehaskänneritega ja ohutusega. ma olen täiesti veendunud selles, et siin peab meil olema ühtne lähenemine ja kõik liikmesriigid peavad siin tegutsema ühtemoodi kas teie olete samal seisukohal, kas te kaitsete seda seisukohta või te leiate, et on võimalik äh, teha nii, et ühed kasutavad kehaskännereid, teised mitte? tänan are.... hästi, minister äh, siin on väga palju küsimusi esitatud teile kehaskännerite kohta, aga äh, mõni teine teema leidis ka mainimist. ja kui te nüüd leiaksite aega saadikute küsimustele vastata, oleksin ma teile väga tänulik. Hacer... Eh, aitäh, esimees, ma tahaksin kõigepealt lugupeetud saadikutele meelde tuletada, et ma ei ole tulnud siia rääkima äh, Hispaania eesistumise eesmärkidest, seda ma tegin juba jaanuaris, te peate aru saama, et väga paljud nendest küsimustest, mis saadikud tõstatasid, said tõstatatud juba jaanuaris ja mina oma seisukohti pole muutnud, nii et, et minu vastused oleksid samad, kuna meie eesmärk ei ole muutunud, siis ei saa ma ka teistmoodi vastata paljud saadikud mainisid väga paljusid teemasid ja ma tahaksin teile kõnelda sellest, mida me oleme selles valdkonnas saavutanud ja mida me oleme siis esimesest äh, nõukogu kohtumisest saadik teinud. nagu ma jaanuaris lubasin, ma tulen ka juulis teie ette tagasi, nii et, et me saame siis lõplikult võtta kokku selle töö, mis Hispaania eesistumise ajal on tehtud. kõigepealt äh, kehaskännerid. see teema tõstatus korduvalt. mul on väga hea meel selle üle, et kakskümmend seitse liikmesriiki on näidanud, et nad on äh, La Carunias, et parim viis, kuidas turvalisust tõhustada, on äh, välja töötada ühine strateegia, mida rakendatakse ellu Euroopa Liidu tasandil. meie mõistame asja niimoodi, et globaalne oht nõuab globaalset reageeringut Äh, liikmesriikide individuaalsed reageeringud ei ole piisavad, selles osas on kõik liikmesriigid ühel meelel, isegi need riigid, mis eksperimendi korras on kehaskännerid juba mõnedes lennujaamades kasutusele võtnud. Äh, kõneluste tulemusena on komisjon äh, valmis esitama juuni ülemkoguks raportit Äh, mille alusel me siis juba langetame otsuseid. niisiis, komisjon koostab raporti, see jagatakse laiali aprillis seal käsitletakse äh, ka äh, nii kehaskännerite tehnilisi aspekte, tarbija või kasutajaõiguste kaitsmist, e-, eraelu puutumatust, tervist kui ka maksumust ning siis on meil olemas dokument, mis Äh, äh, saab siis olla aluseks ühisotsusele. meie nägemust mööda on nende kasutamine hädavajalik. loomulikult inimesed võivad küsida, et kas Äh, praegune üsna selline huupikontroll ei riku inimeste eraelu puutumatust rohkem kui kehaskännerite regulaarne kasutamine. see on üks teemasid, mis arutelude käigus sageli tõstatub. mulle tundub, et mõned arutelud võib-olla on läinud isegi liiga kaugele, mis puudutab kokkuleppeid USA-ga ja nende kõneluste teist faasi, siis ma tahaksin avaldada tunnustust teie komisjonile, härra esimees, ja teie hiljutisele külaskäigule USA-sse. nõukogu on loomulikult teadlik, äh, kuidas kõnelused nii Madridis kui Washingtonis on kulgenud ning nagu ma ütlesin, täna osalesin ma kolmanda vooru äh, avamisel ja see voor on praegu siis siinsamas Brüsselis käimas. me ei tohiks unustada seda, et meie turud, Euroopa ja Ameerika turud, moodustavad rohkem kui kuuskümmend protsenti maailma lennundusturust ning äh, edusammude saavutamine liberaliseerimise vallas, nende turgude avamine ning tehniliste ja õigusalaste koordinatsioonide läbiviimine Äh, annaks meile eelise teiste turgudega võrreldes, me saaksime niimoodi vähendada oma kulusid, meil õnnestuks samuti võidelda paremini kliimamuutuste vastu, sellepärast et kui me vähendame reisiaegu, seega, seega me vähendame ju ka saastust. ja seetõttu ma olen üsna üllatunud äh, roheliste fraktsiooni äh, esindajate sõnavõttu me sellisel moel ju tegelikult äh, tekitame vähem kasvuhoonegaaside emissioone ja võitleme kliimamuutuste vastu. üks oluline aspekt sellel kokkuleppel on just nimelt keskkonna aspekt ning selles aspektis me oleme saavutanud üsna palju edu. meil on äh, ühised seisukohad USA-ga selles küsimuses ning me loodame, et meil õnnestub edusamm saavutada ka sel määral, et me hakkame vastastikku investeeringuid tegema selle eesmärgi saavutamiseks niimoodi saaksime ületada seda kahekümne viie protsendist ülempiiri, mis praegu eksisteerib. meie arvates äh, on Ameerika pool valmis selles valdkonnas eduks. Nad äh, on Äh, nõustunud osalema kolmandas läbirääkimiste voorus, mis toimub Hispaania eesmistumise all. ma ei tahaks olla küll liiga optimistlik, aga ma arvan, et on olemas võimalus, et äh, me saavutame kokkuleppe. meie loomulikult teeme ka kõik, mis meie võimuses, et järgmise kolme päeva jooksul me jõuaksime väga lähedale kokkuleppele selles valdkonnas mis puudutab nüüd lennujaamade turvameetmeid, Äh, ja seda direktiivi, siis ma tahaksin öelda, et nõukogu hakkas hiljuti selle teemaga tegelema. arvamused liikmesriigiti on erinevad ning me ei ole veel suutnud siiamaani ühisseisukohta välja töötada. Euroopa Liidu õigusaktid ei ütle konkreetselt, kuidas kõik need lennujaama äh, turvameetmed tuleb äh, rahastada iga liikmesriik tegeleb nende probleemidega riiklikul tasandil, nii nagu nad ise vajalikuks peavad, mõnedel on, äh, riikides on kehtestatud üldine maks selle jaoks, mõned leiavad, et reisijad, lennujaama kasutajad on need, kes peavad turvameetmetest tasuma. nii et, et ma arvan, et kui me tahame saavutada selles valdkonnas kokkulepet, siis parim viis oleks mitte keskenduda äh, nende asjade rahastamisele, vaid keskendugem sellele, mis minu arvates peaks olema selle ettepaneku peamine eesmärk, sellise raamistiku loomine, mis tagaks suurema läbipaistvuse ning teeks lõpu diskrimineerimisele, äh, mis puudutab siis neid makse lennujaamades. loomulikult äh, Äh, on see siis Hispaania kui eesistujamaa lähenemine. Äh, keegi siin mainis ka võimalikke probleeme, mis võivad tekkida nõukogu ja parlamendi vahel. ma loodan, et äh, mina olen väga selgelt öelnud oma seisukoha välja ja ma püüan alati aru saada ka teiste institutsioonide seisukohtadest. mis puudutab nüüd rahastamist, siis Hispaania on seadnud endale eesmärgiks ja seda eesmärgi jagab ka komisjon, see eesmärk on selline, et me paneme paika metodoloogia üle-euroopaliste transpordivõrkude läbivaatamiseks ja loomulikult me teeme väga tihedat äh, koostööd erinevate ekspertrühmadega, mille on loonud komisjon. meie eesmärk on alustada seda läbivaatamist, siis ma ei saa praegu veel öelda, millised on need läbivaatamise kriteeriumid, sellepärast et me ootame veel komisjoni teatist. oluline on aga see, et me loome või paneme paika kriteeriumid, mis on kohaldatavad ka üleeuroopalistele transpordivõrkudele. Need kriteeriumid peavad oleks, olema üsna ambitsioonikad, me peaksime olema ambitsioonikad nende kriteeriumite paikapanemisel. Eh, nende laiendamisel, ma tean, et äh, Hispaanial on oma siseriiklikud ambitsioonid, mis puudutab äh, üle-euroopalise transpordivõrke ja seda äh, nägemust jagavad ka väga paljud teised liikmesriigid, kes on huvitatud sellest, et Vahemere koridore arendataks ja mitte teiste koridoride kahjuks, vaid tegu on tõelise investeeringuga jätkusuutlikkusse transporti ning on tõsi, et majanduslik olukord hetkel muudab korralike investeerimiskriteeriumite väljamõtlemise suhteliselt raskeks. meil on ka transpordivõrkudega seotud päevad kahe tuhande kümnendal aastal ja me vaatame siis, kuidas neid saaks rahastada ning samuti äh, pöörame tähelepanu rahastamisstrateegiatele, vaatame, kuidas äh, iga individuaalne protsent, projekt on arenenud ning pöörame tähelepanu ka üle-euroopaliste transpordivõrkude äh, ja, ja kolmandate riikide vahelistele sidemetele, nii et, et me saaksime luua integreeritumat transporti. proua Bilbao küsis Äh, tegemist ei ole siseriikliku Hispaania küsimusega, tegemist on Euroopa Liidu küsimusega, sellepärast et otsus tuleb langetada valitsuste vahel, kaks Euroopa Liidu valitsust peavad defineerima, äh, milline on siis konkreetse transpordikoridori rahvusvaheline osa. järgmise paari nädala jooksul toimub kohtumine Prantsusmaa esindajatega nii et, et siis me saame otsustada, milline on selle transpordikoridori rahvusvaheline osa. Äh, äh, seda saame teha siis ainult pärast seda kohtumist, kui mõlemad pooled on seal kohal. ja äh, ma tahaksin väga vast-, vastata teie küsimusele, aga enne seda kohtumist ma ei saa seda teha, aga ma nüüd luban teile, et kui need kriteeriumid on juba paigas, siis ma vastan ka teie küsimusele. minu käest küsiti ka Eurovineti raporti teemal. kui ma jaanuaris siin käisin, siis ma mainisin seda teemat ja kui te mäletate, siis äh, see vastus, mis ma tollal andsin, kehtib ka praegu. Hispaania eesistumise ajal toimub selleteemaline tehniline kohtumine ma mainisin seda juba, kui ma siin möödunud korral olin ja mis puudutab nüüd bussireisijate õigusi, siis äh, selle transpordi konkurentsivõime on seotud pakutava teenuse kvaliteediga ning teenuse kvaliteet omakorda on loomulikult seotud reisijate õigustest kinnipidamisega. see tähendab, et kui me hakkame reguleerima reisijate õigusi, olgu siis tegemist kas äh, laevareisijate, bussireisijatega, siis äh, see on kahtlemata Hispaania kui eesistuja jaoks prioriteediks. üheteistkümnendal märtsil, nagu ma juba ütlesin, võeti vastu vastavad sätted esimesel lugemisel nende kahe olulise ettepaneku osas. eesmärgiks oli tugevdada reisijate õigusi bussides, kaugsõidubussides ning ka laevareisijate õigusi. läbirääkimised algavad parlamendiga üsna peatselt sellel teemal ning me loodame, et meil õnnestub need õigusaktid korraga vastu võtta ja see juba juhtub juba järgmisel nädalal, siis järgmisel nädalal meil toimub kohtumine, äh, kõrgetasemeline konverents ning ma loodan, et Hispaania delegatsioon seal juhib tähelepanu sellele, kui oluline prioriteet see on kogu Euroopa Liidu jaoks. sellel konverentsil Hispaania kui eesistujamaa teeb kõik, mis tema võimuses selleks, et meil oleks otsusekindlam lähenemine julgeolekuparameetrite paikapanemisele. me vaatame, kuidas piloote koolitatakse ning Äh, kuidas äh, toimub töö lennukis, lennukisalongis, me vaatame, kuidas käib andmevahetus ja vaatame ka, kuidas tegutsevad kindlustusfirmad ja kuidas nad äh, teavitavad avalikkust probleemidega, mida siis Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon on avaldanud Äh, samuti vaatame siis äh, lennukite jälgimist satelliidi teel, kui nad lendavad siis äh, üle Atlandi ookeani, kasutame selleks Cäsari programmi. ma ei hakka ühtsest Euroopa taevast rohkem rääkima, Madridi kohtumisel me avaldasime Madridi deklaratsiooni, mis sisaldas terve hulga soovitusi ja saadikutel on võimalik nendega tutvuda. samuti meetmetega, mis on plaanis ellu viia, kui me ühtset taevast looma hakkame ning äh, peamised eesmärgid on olemas siis selles Madridi deklaratsioonis. ma olen täiesti veendunud, et kui teine õigusloome pakett ellu rakendatakse Euroopas ning äh, siis meil praegu juba on ühisraha, ühisturg, nii et, et ma arvan, et meil saab olema ka ühtne õhuruum, ühtne taevas, mis võimaldab ettevõtetel osutada teenuseid tõhusamaid äh, ning hilinemisi on vähem ning Äh, süsinikdioksiidi heitmed vähenevad, samuti kasvab lennude turvalisus. eesistujamaa äh, püüab leida võimalusi ja ma vastan nüüd proua Jaala küsimusele, niisiis me püüame leida võimalusi, kuidas juuni ülemkogu päevakorda võtta aruteluga kakskümmend kakskümmend strateegia üle eriti pidades silmas transpordipoliitikat ning eh, transpordipoliitika mõju tööhõivele, innovatsioonile ja majanduse taastamisele. ma olen täiesti kindel, härra esimees, et ma olen jätnud mõned küsimused vastamata, aga aega mul kahjuks rohkem ei ole tegelikult oleks ma juba kümme minutit tagasi pidanud lõpetama, nii et, et ma vabandan. suur aitäh kõigi küsimuste eest, ma olen nad kõik kirja pannud Nendele, millele mul ei olnud võimalik vastata, need ma olen ka kirja pannud ja ma luban, et ma saadan neile kirjaliku vastuse. suur aitäh, esimees! aitäh, härra minister, ma tahaksin teid tänada selle eest, et te jälle meie juurde tulite, nagu te lubasite oma eesistumise alguses. samuti tahaksin tänada Hispaaniat eesistujana selle koostöö eest, mida nad meiega siin parlamendis on teinud. me oleme teinud mitmetes valdkondades edusamme, isegi Euroopa Liidu ja USA vahelistel läbirääkimistel me ootame edaspidist dialoogi teiega paljudest teistest teemadest, nagu näiteks lennunduste julgeolek, raudteekaubaveod. Teie abi kahekümne, kahekümne strateegia osas, et komisjon mõistaks, kui olulist rolli transport selles äh, strateegias mängib, oleks ka väga kasulik, sellepärast et äh, komisjon on selle kuskile aegade hämarusse unustanud. nii et, et teie abi selle kahekümne, kahekümne strateegia osas oleks väga kasulik ning lõpetuseks jään ootama kohtumist Saragossas. kohtume seal ja suur aitäh, et te täna siia tulite, aitäh! store your PC. We just have five minutes to eh, viis minutit eh, selleks, et meie kõrgtehnoloogia installeerida. nii et palun, olge kannatlikud okei okay,, kolleegid. niisiis, kallid kolleegid. järgmine küsimus meie päevakorras on TNT finantseerimine ja arvamuste vahetus Euroopa Investeerimispangaga. ja meil on siin härra Juka Lukanen Soomest kes juhib osakonda, mis tegeleb TEN-ide struktureeritud finantseerimisega. Jussi Jaskolainen on ainus Soome, Soome nimi, mida ma suudan hääldada. ma arvan, ta on tubli väravavaht, ehkki ma ei ole suur fänn. nii et härra Lukanen, palun. aitäh, esimees lugupeetud transpordikomisjoni liikmed, daamid ja härrad, ma olen äh, siin esimest korda ja mul on väga hea meel tutvustada teile siis transpordivõrkude rahastamist. kõigepealt aga alustaksin meeldetuletusega sellest, mis asi on Euroopa Investeerimispank tegemist on Euroopa Liidu pangaga, mis rahastab projekte, mis edendavad Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke. panga omanikeks on Euroopa Liidu liikmesriigid ning liikmesriigid on esindatud ka siis äh, panga juhtorganites. finantsministrid on siis äh, juhatuses ja nõukogus on iga liikmesriigi esindaja ja samuti Euroopa Komisjoni esindaja nagu ma ütlesin, on meie eesmärk siis äh, äh, ellu rakendada Euroopa prioriteetseid eesmärke. meie leiame, et Euroopa Liidul on üheks oluliseks eesmärgiks äh, ka siis trans- või üle-euroopalised võrgustikud. ja sellest me täna räägimegi. niisiis, kuhu me siis nende üle-euroopaliste transpordivõrgustikega oleme jõudnud? Äh, siin on üsna palju äh, rohelisi äh, jooni sellel kaardil, aga üsna palju ka punaseid jooni on endiselt järel. niisiis üsna palju on juba ära tehtud, aga olulisi investeeringuid tuleb veel endiselt teha. investeerimisvajadus on tohutu suur, perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist läheb vaja ligemale nelisada miljardit eurot sellised investeeringud loomulikult nõuavad rahastamist. meil on vaja mitmesuguseid rahastamisallikaid, sellepärast et jutt käib väga suurest summast. ja isegi, kui ühenduse äh, vahendid annavad kuskil kolmkümmend protsenti vajalikust rahast, siis äh, äh, väga palju peab tulema ka erasektorist ja liikmesriikidest nagu ma ütlesin, summa on väga suur, viiskümmend kuni kakskümmend protsenti nendest laenudest on umbes kolmkümmend miljardit kahe tuhande üheksandal aastal ning viiskümmend miljardit perioodil kaks tuhat viis kuni kaks tuhat üheksa. nii et, et need summad on tõesti väga suured. nüüd üksikasjalikumalt, kui me vaatame Äh, suundumisi, siis laenutegevus on suurenenud. alates finantskriisist on äh, äh, Euroopa Investeerimispanga laenude arv kasvanud ja suur osa nendest laenudest on läinud raudteesektorisse ja samuti ka avaliku erasektori partnerlusprojektidele. ka prioriteetsed projektid saavad suure osa investeerimispanga laenudest, nagu te sellest tabelist võite näha aga meie ei anna ainult laene, me eh, võtame ka otseseid eh, riske läbi oma struktureeritud rahastu ning kahe tuhande kaheksandast aastast alates oleme ellu rakendatud ka laenutagatise instrumenti TEN transpordiprojektidele. Eh, tegemist on siis komisjoni ja investeerimispanka ühise ettevõtmisega, mille eesmärk on äh, leevendada riski TEN-projektide vallas. me oleme loonud ka äh, nõndanimetatud Margeriti fondi, ma räägin sellest üksikasjalikumalt hiljem. me osutame ka ekspertteadmisi läbi EPEC-i ja Jasperi ning anname oma panuse ka keskkonnasõbralikumasse transporti läbi Euroopa keskkonnasõbraliku transpordirahastu. viimastel aastatel oleme me pidanud eriti oluliseks just need era- ja riikliku sektori projektide toetamist. meil on praegu kuskil sada kakskümmend sellist projekti oma portfellis ning nende väärtus on kuskil kakskümmend viis miljardit eurot me oleme siis selle, selliste projektide turul eda-, hästi esindatud ja üks peamisi nende projektide rahastajaid Euroopas kui teile anda nüüd ülevaade nendest konkreetsetest äh, avaliku erasektori projektidest, mida me oleme toetanud, siis me oleme siia koostanud siis nimekirja projektidest, mida me tootasime kahe tuhande kaheksandal aastal ja kahe tuhande üheksandal aastal. ja äh, kindlasti näete siin nimesid, mis on teile tuttavad ja summa siis näitab, kui palju Euroopa Investeerimispank on seda projekti toetanud. nüüd äh, Äh, veel natuke infot mõningate instrumentide ja algatuste kohta, mida ma juba ennemalt mainisin ja peatuksin neil väga lühidalt. nagu ma ütlesin, selle struktureeritud rahastu eesmärk on võimaldada äh, Euroopa Investeerimispangal ka rahastada riskantsemaid tehinguid, nagu siin ka näha on kahe tuhande kaheksandal aastal äh, läbi selle rahastu me andsime neli koma kaks miljardit eurot ja kahe tuhande üheksandal aastal juba peaaegu kuus miljardit eurot. me oleme samuti välja töötanud mitmeid muid keerukaid instrumente transporditeenide rahastamiseks, äh, laenutagatise instrument äh, Euroopa, üle-euroopaliste transpordivõrkude jaoks on üks selline tegemist on siis äh, toetava instrumendiga ning äh, kui jätta kõrvale eelisjärjekorras kustutatavad laenud, siis äh, see võimaldab tõesti laenuriske maandada. tegemist on olnud väga olulise instrumendiga, eriti praegustes oludes. aga kui ei ole tehinguid, siis loomulikult ei ole ka midagi rahastada. seetõttu on äärmiselt oluline aidata avalikul sektoril nende PPP projektidega toime tulla. EPEC, meie ekspertiisikeskus, sellega just nimelt tegelebki. me äh, anname suuniseid parimate kogemuste vallas just nimelt avaliku sektori partneritele. ja veel üks nõuande, teenus on äh, Jaspers, tegemist on siis ühise poliitilise algatusega äh, EIB, pea, regio peadirekti e Euroopa Investeerimise Rekonstruktsioonipanga ja ka EFI vahel ja meie eesmärk on siis just äh, hõlbustada struktuuri- ja ühtekuuluvusfondi vahendite kasutusele võtmist. Euroopa keskkonnasõbraliku transpordirahastu toetab teadusuuringuid, arengustegevust ja innovatsiooniga seonduvaid investeeringuid, mis on suunatud emissiooni, heitmete vähendamisele ja energiatõhususele Euroopa transpordisektoris see rahastu äh, on just suunatud keskkonnasõbralikule transpordile. Euroopa Investeerimispank mitte üksnes ei laena, äh, me pakume ka siis äh, aktsiaid, nagu te näete, me oleme investeerinud kuueteistkümnesse fondi, mis hõlmavad väga erinevaid maid ja sektoreid Äh, üle poole miljardi ja võrreldes sellega, mida me laename, on see summa küll su suhteliselt väike, aga finantsvõimendusefekt, mis nendel investeeringutel on, on siiski väga kõrge. eraldi tuleks võib-olla mainida nõndanimetatud Margeriti fondi, see on äh, fond, mis on mõeldud energia, kliimamuutuste ja infrastruktuuri jaoks. see on äh, Äh, loodud koos teiste kaassponsoritega. Margaret äh, fond on eeskujuks tulevikule. Äh, see tugineb erasektori põhimõtetele, aga peab silmas avaliku sektori eesmärke. Euroopa Komisjon toetab samuti seda fondi. aga meil on ikka veel väga suuri probleeme vaatamata nendele jõupingutusele, mis me oleme teinud ja vaatamata saavutatud edule, ei või me peatuda. me peame tuleviku peale mõtlema ja kaks peamist teemat on tõstatunud. see üle-euroopaliste transpordivõrgustik programm on niivõrd suur, et siia on vaja rohkem osalejaid, eriti nüüd, kus väga paljulikud, paljud riikide projektid on sattunud raskustesse ja teiseks, kui vaadata Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat, siis transport vajab moderniseerimist ja dekarboniseerimist. nii et, et meil on vaja täiendavat võimendust ja vahendeid, mis soodustasid siis erasektori raha tulekut sellesse sektorisse ja samuti keskkonnasõbralikuma transpordi arengut. ning seetõttu me praegu kaalumegi lisavahendeid, kuidas siis äh, infrastruktuuri rahastada. me jätkame fondide loomist ja rahastamist, nõustamisteenused on samuti vajalikud ning ICTF äh, e ja teised sellised äh, fondid on väga olulised, samuti LGTT laiendamine aitaks kaasa. aga kaalume nüüd siis kapitaliturgudelt tulevat infrastruktuuri rahastamist. viimasel ajal ei ole äh, meie obligatsioone praktiliselt välja antud, lihtsalt sellepärast, et neid põhjusi on tegelikult palju, aga üks on see, et meil on vaja krediiditõhustust. näib, et, et nende Äh, võlakirjade reitingut tuleb tõsta ja üks viis, kuidas me saaksime seda teha, on äh, siis äh, nagu täiendada, selline finantsvõimendusefekt oleks täiesti märgatav ja niimoodi saaksid siis kapitaliturud anda rohkem vajalikust rahast. ja see võimaldaks ka riski jagamist avaliku sektori ja erasektori ettevõtete vahel näiteks TEN kümme eelarve saaks anda äh, ka oma panuse siis sellistesse instrumentidesse just nimelt läbi riski jaga, jagamiseks. ja veel üks võimalus, kuidas saaks siis äh, krediidi andmist tõhustada, on siis äh, tagada need võlakirjad S see eh, tagamine peaks alluma siis samadele tingimustele nagu laenude tagaminegi ja sellised eh, tagatised oleksid võimalikud siis kadutada ka, kasutades siis ka ühenduse eelarvelisi vahendeid. nüüd eh, LGT tee ulatuse võimaliku laienemise kohta ma tahaksin öelda, et LGTT on juba selline vahend, mida ma mainisin, see on mõeldud just ähm, äh, siis laenuvahendite suurendamisele, aga nüüd äh, selleks, et keskkonnasõbralikku transporti edendada, leiavad nii investeerimispank kui ka komisjon, et äh, seda rahastut tuleks laiendada ja antud hetkel neid võimalusi siis ka uuritakse, aga mingit otsust ei ole veel langetatud. aga see võimaldaks siis äh, suunata olulised äh, investeeringud raudtee ja siseveekogudega seotud projektidele ja lõpetuseks, äh, aga see, võiks mainida seda, et oleks vaja parandada Euroopa fondide koordineerimist. TEN-i eelarve ja ühtekuuluvusfond annavad kõige rohkem toetust nendele projektidele. Nende roll, kättesaadavus ja ka kuidas, kuidas neid hallatakse, on vägagi erinev ja koordineerimise parandamine selles vallas oleks tõesti väga vajalik ja komisjon seda ka juba kaalub ja see olekski kõik. Äh, selle, äh, siin on teile antud ka veel kontaktinfo, kui teil pärast tänast kohtumist on küsimusi. siin on äh, terve rida kolleege investeerimispangast, kellega võite ühendust võtta, aga nüüd ootan teie küsimusi. ma tänan teid, härra Lukaden. härra Kross, palun. jaa, ja palju tänu, härra eesistuja ma pean ausalt tunnistama, et see oli väga huvitav, aga eh, kui ei ole asjadega väga kursis, eh, siis oli see ülevaade suhteliselt keeruline. mida ma aga eh, tõesti nägin, oli see, et, et Äh, mida ma juba ennegi äh, mõistsin ja mida ka eesistuja samamoodi näeb, et TNT, TNT äh, on oluline ja raha selle jaoks on vaja leida. mis meid siin parlamendis aga äärmiselt huvitab ja mind isiklikult samuti, on teada, kuidas me saame tulevikus luua niisugused finantsinstrumendid, mis võimaldavad liikmesriikidel äh, luua tugevamaid stiimuleid üle-euroopaliste transpordivõrkude äh, väljaarendamiseks püstitada pikaajalisi no, eesmärke, kuidas leida selleks raha? lõpuks te viitasite mõnele võimalusele, põhimõtteliselt on aga siiski lahtine küsimus äh, suhe kolmsada kakskümmend, kolmsada seitsekümmend. küsimus, milline peaks olema avaliku sektori osakaal rahastamisel? kuidas me saaksime projekte kiiremini ja tõhusamalt ellu viia. kas meil oleks võimalik luua mõni efektiivsem fond, milliseid garantiisid me võiksime teha, kas garantiid võiksid olla piisavaks tagatiseks erakapitali kaasamisele, kuidas vähendada projektidega kaasnevaid riske? seetõttu mind tõepoolest huvitaks näha, milline on teie nägemus äh, niisugusest tugevamast sekkumisest, äh, kasutades juba olemasolevaid võimalusi, äh, kasutades ühtekuuluvusfondi, kasutades muid võimalikke vahendeid? teine küsimus on aga täiesti üldist laadi siin on tegemist Belgia projektiga tunnel kolmsada kolmteist, see on projekt, mis on teie lehel aastaks kaks tuhat kaheksa. kas te võiksite siin konkreetselt selgitada, kuidas tagati selle projekti puhul erasektori kaasamine? milline kontseptsioon selle puhul Mm, kasutust leidis ja kuidas oli võimalik avaliku ja erasektori huve ühendada? viimane küsimus, mm, mis mul on seoses teie projektiga, on suunatud sellele, et me oleme nüüd seoses finantskriisiga tõepoolest kaotanud väga palju, paljud finantsinstrumendid enam ei toimi, pangad ei ole enam nii tugevad. ja kuidas äh, siis nüüd pärast kriisi oleks võimalik äh, edasi liikuda kas teil on võimalik anda mingeid suuniseid, kuidas ajada stabiilsemat rahanduspoliitikat, kuidas edasi liikuda, tänan. ma tänan, härra Grosch. nagu härra Lukanen arvatavasti märkisite, siis Belgia on väga hästi siin meie komisjonis esindatud ja härra Alka Trui on kohe järgmine belglane ja tema esindab Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni. ma tänan, härra esimees. ja tere tulemast Euroopa Investeerimispanga esindajale, täname teid teie ettekande eest. ma ei saa öelda, et ma kõigest sajaprotsendiliselt aru sain, mul on vaja ikkagi aega kõige selle seedimiseks ja see põhjalikult läbi lugeda kõigepealt paar märkust meie ees on toodud väljakutsed transpordisektoris laiemalt ja meie komisjonis samuti. tegemist on väga keeruka eelarvelise kontekstiga ja keerukas on see kõikides liikmesriikides, mis tähendab, et väga raske on eh, ellu viia tähtsaid infrastruktuuriprojekte praeguses olukorras. Eh, need on tähtsad projektid, eh, mida on vaja meie majandusele selleks, et seda tagant tõugata. ja meil on eelseismas suur mõttevahetus TNT tuleviku üle, komisjonil on juba siin ideid transpordifondi loomise kohta, aga minu küsimus on järgmine, mida teie soovitaksite? kuidas kõige paremini käsitleda kõike seda, kuidas genereerida äh, rohkem rahalisi vahendeid, kui meie käsutuses praegu on. Te viitasite siin tervele reale mehhanismidele. aga kuidas nüüd tõhusalt, usaldusväärselt öö, eh, oma rahalisi vahendeid öö, eh, rohkendada, kuidas rohkem ressursse saada? ja veel üks märkus ma arvan, et siin küsiti Diabolo kohta. see on see lennujaamast eh, kulgev eh, raudteeühendus ja minu arvates on seal ka tegemist ehm, avaliku sõpturi ja erasektori vahelise partnerlusega, kes seda projekti arendab aga Lieži ja Luvääni vahelised eh, reis, raudteereisijad peavad nüüd rohkem maksma selle eest, et see projekt saaks teostuda ja mul on eh, küsimus ka Margarite fondi kohta. ma tahaksin teada, milline menetlus on ette nähtud, kuidas eh, lubasid taotletakse tulevikuprojektile, kuidas see kõik toimub ja millised on tähtajad taotluste esitamiseks? härra Maisler, palun. Äh, palju tänu, härra eesistuja, mul on hea meel kuulda, äh, et äh, ka kolleegid, kes on juba pikemat aega siin komisjonis tegevad olnud, ei saanud päris kõigest aru. ma leian, et ettekanne andis väga palju informatsiooni, aga selleks, et sellest lõpuni aru saada, on tõepoolest vaja asjasse süveneda. mul on paar küsimust. Te selgitasite, millised on Euroopa Investeerimispanga prioriteedid kas äh, kahe tuhande üheksanda aasta projektid on juba kõik lõpule viidud või on seal midagi veel äh, lahtised, lahtist ja teiseks ma tahaksin teada saada äh, seda, et komissar äh,, volinik Kalas juba äh, ütles, et äh, ta leiab, et transport on väga oluline valdkond, ilma transpordita ei saa toimida ka siseturg see ei ole oluline mitte ainult Euroopa tasandil, vaid see mängib rolli ka liikmesriikide ja äh, regioonide arengus. Äh, samas on äh, raha vähe, teed on vaja korras hoida, on vaja finantseerida ka uusi rajatisi. siin oleks vaja töötada välja uus rahastamissüsteem, uued mudelid, fondid. millised on teie ettekujutused tulevikust, milliseid võiks, milline võiks olla see suund, kuhu liikuda, kuidas oleks võimalik äh, saavut-, äh, saada rohkem raha? Te selgitasite, ähm, milliseid võimalusi te praegu näete, aga kas oleks mingeid täiendavaid võimalusi? ma tänan, proua Lichtenberger. ja herzlichen Dank ähm ja palju tänu. ka mina tundsin end samamoodi möödunud äh, aasta jooksul me nägime palju probleeme pankade ja rahastamisega ja see just ei tugevdanud usaldust praegusesse finantseerimissüsteemi ka äh, läheb äh, nii, et osa projekte tuleb lükata äh, tulevikku ja lõpuks on meil palju projekte, mida me ei jõuagi ellu viia. ma sooviksin finantsmehhanismide struktuuri osas näha seda, et just lühiajalisi projekte eelistatakse mis puudutab raudtee ja veetransporti, siis kuni aastani kaks tuhat kolmteist on teada, et siin on palju projekte, mille rahastamisega on tekkinud raskusi. Euroopa Investeerimispank on juhtinud tähelepanu sellele, et need on olulised projektid, need tuleb ellu viia, oluline on samas aga ka tagada keskkonnasõbralikkus kui me teen võrkude jaoks leiame sama palju raha kui raudtee arendamiseks, kui meil õnnestub leida laenuvõimalusi, siis lõpuks me jõuame olukorda, kus meil ei ole enam tasakaalu maanteetranspordi ja raudteetranspordi vahel. maanteed transpordi olukord äh, on kehvem. see on seotud ka sellega, et rahastamisinstrumendid, äh, mida kasutatakse, äh, peavad kaitsma era, erasektorit kaotuste eest siin ma näen aga probleemi tuleviku jaoks. see on väga kontraproduktiivne lähenemine. kui me soodustame üht transpordiliiki ja teised transpordiliigid jäävad um, tahaplaanile. samas mind huvitaks, milline on teie nägemus kas on üldse strateegiat, et ähm, tagada tasakaalu ähm, maantee ja raudteetranspordi vahel? proua Janssen. Yes, uh, thank you. jah, ma tänan, härra esimees ja tänan ka ettekandjad, minu küsimus on üsna lihtne. Te ütlesite, et meil on vaja rohkem erakapitali kaasata ja ma olen teiega täiesti ühel meelel, et nii see on. aga ma tahaksin teada, milliseid takistusi te näete eh, avaliku ja erasektori partnerlussuhetele infrastruktuuri vallas ma arvan, et on lausa fantastiline, kui palju on Euroopa Investeerimispangal välja töötatud mitmesuguseid instrumente ja kui me vaatame tema, teie panga eh, varasemaid tulemusi, töötulemusi, siis on need lausa suurepärased, aga nüüd on küsimus selles, et mida teha selleks, et eh, avaliku erasektori eh, partnerluse potentsiaali paremini ära kasutada ma kardan, et mõnedes riikides võivad nende partnerlustega tekkida isegi õiguslikud probleemid, võivad tõkked tekkida. minu koduriigis Taanis me nägime, et kui ähm, meie suure silla üle läbirääkimisi peeti, siis oli ähm, tõsiseid põhjuseid, miks Saksamaa ei tahtnud osaleda selles projektis, aga kui meil on riigi äh, firma, kes siis võtab laenu selleks, et finantseerida sillaehitust ja siis eh, pärast maksavad sillaehituskulud ikkagi kasutajad kinni. Need on siis rootslased. Eh, see ei ole siin mingi muinasjutt. me nii tegime, kui me oma silla lõime Rootsiga. ja sellel projektil oli väga raske algus, aga praegu on ta ennast ennetähtaegselt juba ära tasunud ja nüüd on meil väljatöötamisel ka uued instrumendid investeerimispangas, et luua see side Skandinaavia ja Saksamaa vahel. ja see saab olema raudteeühendus ja tasuvus äh, ennekõike ikkagi me ootame maantee osa, tänu maantee osale selles ühenduses. nii et palun rääkige meile avaliku ja erasektori partnerlussuhetest lähemalt ma tänan, härra Kramer. Äh, see on ju väga tore, ma saan kõigepealt rääkida oma kogemustest, kõigepealt Taani sillast ja siis sillast Kopenhaageni ja Malmö vahel. ja siis äh, veel äh, selle projektiga seoses võib öelda, et tõepoolest oli inimesi, kes äh, kaeb, kes ei olnud kõigega rahul, seda rahastati USA-se kaudu. küsimus oli selles, kuidas kaasata Ida-Saksa ja Lääne-Saksa infrastruktuure, kuidas neid tugevdada. teha oli väga palju ja me tahtsime kasutada era- ja riikliku sektori partnerlust see oli olukord, mis võib tekkida võib-olla tõesti kord saja aasta jooksul, meil oli vaja lühikese aja jooksul tohutuid investeeringuid eh, selleks, et kaks maaosa omavahel ühendada. ja üks projekt eh, õnnestus väga hästi, samas eh, oli projekte, mis ei õnnestunud väga hästi, me peame mõtlema, milles olid põhjused. küm-, kui meil on äh, tohutu ehitusbuum, äh, siis meil tekib tohutult palju töökohti. Äh, samas, kui aeg läheb edasi, siis ehitusbuum läheb mööda, need inimesed, kes ehituses töötasid, jäävad tööta. Nende jaoks on vaja taas leida hõivet, meil on vaja süstemaatilist lähenemist, me peame nägema väga kaugele ette olukord, et äh, millised võivad olukorrad olla, milliseks nad võivad kujuneda, me peame vaatama väga pikalt ette. Äh, ja äh, teisest küljest, kui meil on projektid, mis saavad valmis kahekümne, kolmekümne aasta pärast ja mis neelavad suure osa meie rahast, siis nendest projektidest meil oleks mõistlik loobuda kui me tahame välja töötada jätkusuutliku äh, transpordi infrastruktuuri, äh, siis tegelikult me suudame äh, toime tulla vaid ühe suure projektiga. minule jäi silma see, et väga palju raha, üheksakümmend protsenti rahast läheb maanteede rahastamisse. samas kui me võrdleme erinevaid transpordiliike, raudteed, maanteeliiklust, ka jalgrattaliiklust, siis vähemalt nelikümmend protsenti rahast peaks minema raudteele, et oleks üldse võimalik saavutada eesmärke, oleks võimalik saavutada keskkonnasõbralikku arengut. mulle pakuks huvi, millised, millised on siin täpsed summad ja samas võiks tuua siin näiteks Saksamaa valitsuse, kes no, kutsus tagasi projektid, millest oli näha, et need ei too kiiret edu. härra Baltšaitis, palun. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų pateiktoje informacijoje labai yra nemažas. Galima e, daryti tam tikras išvadas. E, siin on nüüd väga palju arve, väga palju numbreid me eh, saame siit järeldada, et eh, investeerimisfondi eh, kohustused on viie miljardi ulatuses, panga kohustused viissada miljonit eurot. see on kindlasti seotud ka tulevase panganduspoliitikaga ja minu küsimus on suunatud sellele, kui me tahame leida infrastruktuuriprojektide rahastamiseks vahendeid, eh, siis eh, tuleks eh, leida vahendeid eelkõige just transpordisüsteemi rahastamiseks. meil on väga palju energeetikaprojekte, aga kui me tahame arvestada oma tulevikuvajadusi, kaubatranspordi vajadusi, reisijateveo vajadusi, Eh, siis ma leian, et eh, nii transpordi kui eh, rahastamispoliitika osas tuleks paljud asjad ümber mõelda. kuidas teie näete seda? ma tänan, härra Baltšaitis ja enda poolt ma tahaks ka paar märkus öelda. avaliku ja erasektori partnerlussuhted minu koduriigis oli meil Londoni metroo puhul ka ja see oli kõige edukam asi, mis üldse meil kunagi olnud. aga tundub, et see avaliku erasektori partnerlus on küll väga hea idee teoorias, aga paraku, kui asi tegudeks läheb, siis see erapool kaob ära ja ülekaalukaks muutub avalik pool keegi küsis väga lihtsa küsimuse, kas oli proua Meissner või proua Jensen. minul on ka lihtne küsimus. väga huvitav on kõike seda lugeda, mis te siin toote ja need arvud on huvitavad, aga minul tekib küsimus, et kui mina tahan, et Euroopa Investeerimispank näiteks Manchesteri raudteeühendusse äh, ringteesse oma äh, raha investeerida, siis kuidas ma peaksin äh, tegutsema? kuidas toimub üksikute projektide finantseerimine Euroopa Investeerimispangas ja kuidas äh, konkreetsed kavad äh, siis põkkuvad investeerimispangaga? ma eeldan, et tuleb kõigepealt omavalitsuse poolde pöörduda. jah, ja nemad siis muidugi võib-olla on tõrksad ja aeg läheb aga kuidas sellega on ja see, mis Mihhail ütles, peab ütlema, et ma tõesti olin üllatunud, kui palju siin on kiirteid ja maanteid ähm, nende projektide hulgas. ja see äh, siin projektide hulgas, mis puudutavad aastat kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, see on väga kena, et Rämsi tramm siin on ja siin on ka metroo projekt toodud aga ülejäänud on ju kõik ju maanteed ja kiirteed ja see on ju absoluutselt kõige selle vastu, mida meie oleme ikka ja jälle öelnud TEN-T fondi rahastamise kohta, nende projekti rahastamise kohta. jah, kui rahastada teen projekte, siis ma olen päri, kui peetakse kinni tingimusest, et äh, ei rikuta seda protsendimäära, mille me ära otsustasime siin parlamendis. nii et jälle, kuidas nüüd Manchesteri raudteele raha saada, see mõte ei jäta mind maha. aga nüüd saab ka Euroopa Komisjoni esindaja paariks sõnaks aega ja siis loodan, et meie küsimustele vastate. härra Pakee, palun. Uh, ma tänan, härra esimees et ka mulle sõna andsite. mul on lihtsalt paar märkust. kõigepealt Euroopa Investeerimispank ja komisjon töötavad tihedalt koos ja enamik instrumente, kui mitte kõik instrumendid, millest me täna siin kuulsime, tegelikult töötati välja äh, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Komisjoni poolt kahekesi. nii et ka meie võtame omale vastutuse nende eest. ning loomulikult paljud neist on vaja läbi vaadata, seda ka tehakse, võib-olla neid on vaja muuta, ajakohastada, tugineda TNT tegevuspoliitika läbivaatamise tulemustele ja komis-, kuulsime, et on vaja laiemat rahastamise strateegiat TNT võrkude väljaarendamiseks ja see poliitika peaks ette nägema ka palju tõhusama planeerimismeetodi ning äh, kuidas paremini valida projekte ja kindlasti peaks ka äh, transpordiliikide vahel valitsema parem tasakaal nende projektide väljavalimisel ning kui me räägime rahast, rahastamisest, siis äh, ühelt poolt rahastamine ja teiselt poolt maksumaksja ja kasutaja Need on rahastamisstrateegia kaks tähtsat osapoolt. Eh, väga palju Euroopa Liidu laenudest, aga ka liikmesriikide mm, poolt rahastatakse neid eh, projekte ja väga paljudes osas liikmesriikidele jääb investeerimine TNT projektidesse kanda. nii et ka seda tuleb arvestada ning tähtis on, et meil oleks koordineerimine tugevam ja läbipaistvam, kui äh, kõneks on Euroopa investeeringud ja liikmesriikide investeeringud ja Euroopa Transpordifond võiks siin väga tähtsat rolli etendada. peale liikmesriikide rahaliste vahendite lähikuudel hakkame arutama ka Euroopa tasandil rahastamist mm ja see on veel üks viis, kuidas nende arutelude käigus me saame oma instrumendid veelgi tõhusamaks muuta. ja siin paljud ju küsisid, et kuidas Euroopa TNT infrastruktuuriprojektide eh, rahastamine tõhusamaks ja siin kuulsime ka ettepanekuid selle kohta. ja TNT eh, poliitika läbivaatamisel me vaatame läbi ka kõik olemasolevad instrumendid ja mõtleme selle peale, kuidas äkki tõesti Manchesteri äh, raudteeprojekti on võimalik ka sellest rahastada, sest tegelikult laenud ju kulgevad väga spetsiifiliste mehhanismide kaudu ja TNT võrgus on väga häid projekte, kes tegelikult ei laenagi raha pankadelt ega anna välja võlakirju. nii et äh, näiteks garantiimehhanismid on ka üks viis, kuidas rahalisi vahendeid suurendada Euroopa Investeerimispanga abil, tuleb lihtsalt laiemalt turul ringi vaadata. ja loomulikult see avaliku ja erasektori partnerluse äh, küsimus, loomulikult see ei ole mingisugune imerohi TNT äh, projektide finantseerimiseks, need äh, partnerlused on tõhusad tihtipeale, ma olen küll jah kuulnud ka õigustatud kriitikat, aga tihtipeale siiski need partnerlused ähm, aitavad paremini projekte realiseerida ja juhtida. mõningatel piiratutel juhtudel suudavad need partnerlused ka täiendavaid rahalisi vahendeid leida, aga lõppkokkuvõttes on see partnerlussuhete küsimus ikka väga keeruline ja sõltub liikmesriikide institutsionaalsest suutlikkusest, kohalikest ametivõimudest ning väga palju nähtamatut tööd toimub Euroopa Investeerimispangas, Euroopa Komisjonil just selleks, et ähm, lahendada need küsimused EPEC-i kaudu, see on see Euroopa Oskusteadmiste Keskus, mis käsitleb neid partnerlusi. me teame, et need on väga keerukad projektid ja lõppkokkuvõttes on siin ka suured riskid ja see on väga poliitiline ja väga keeruline küsimus. jah ja sellepärast võib-olla neid ei ole nii palju, kui võiks tahta, neid on. ma tänan. jah, kes võtab selle riski enda kanda, see ongi see peamine küsimus. ma arvan, et paljud projektid, eh, mis ootel on just praegu, on selle taha toppama jäänud, sest erasektor ei taha neid riske võtta. härra Lukanen, teil on nüüd eh, vastata vaja neile küsimustele, mis esitati. ja kui te nüüd Manchesteri raudteeprojekti rahastamisest räägite, siis ma hea meelega olen nõus seda edasi arutama. jah, jah, mul ei ole midagi selle vastu, kui raudteeühendus Manchesteri piirkonnas paraneb. siin tõstatati üsna mitmeid teemasid kõigile ma kindlasti üksikasjalikult ei suuda vastata, asi on väga keeruline, nagu te ka ütlesite, ja kõik ei puuduta sama teemat. nii et, et ma vastan mõningatele küsimustele, mis mulle kõrva jäid. üks asi, mis paljudes küsimustetuses kõjas, oli see, et meil on vähe raha nii et, et kuidas me saaksime seda raha arukamalt kasutada, nii et, et investeeringud oleks ikkagi tehtud ma arvan, et me peame just otsima finantsvõim-, võimendust. see on see teema, mis tõstatus ka nendes slaidides, mida ma oma ettekande lõpupoole näitasin. see on kõige olulisem teema, tuleb leida selliseid struktuure, mille läbi saab soodustada või ligi tõmmata teisi vahendeid. ning äh, iga euro eest tuleb üritada saada nii palju kui vähegi võimalik. veel mõned küsimused, näiteks kuidas Euroopa Investeerimispangast raha saada. mis tahes potentsiaalne laenaja saab siis rahastamistaotluse esitada. siin ei ole mingit probleemi, Euroopa Investeerimispank kõigepealt siis äh, Äh, kontrollib abi andmise kõlbulikkust, äh, äh, kas tegemist on projektiga, mis puudutab ühte kuuest prioriteedist, mida ma mainisin, nii et, et kui see projekt puudutab transpordivõrgustikke, siis on asi kindel, siis me kontrollime ka majanduslikke keskkonna elujõulisust, mis sellel projektil on. ja me ei rahasta projekte, mis nendele kriteeriumitele ei vasta ja finantsmõttes peab see projekt ka olema mõttekas. nii et, et me peame tõesti olema lõpukokkuvõttes kindlad, et me oma raha ka kunagi tagasi saame. üks teema, mis kajastus ka üsna paljudes küsimustes, oli kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande üheksanda aasta projektide nimekiri tegemist oli just nimelt avaliku ja erasektori partnerlusprojektidega transpordi vallas, mida me kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal toetasime. see ei olnud äh, nimekiri kõigist projektidest, mida me oleme transpordisektoris rahastanud. Äh, info selle kohta oli äh, slaidil, mis puudutas siis erinevusi sektorite kaupa ja ma võin selle uuesti siia ekraanile võluda Äh, slaidis seitse viimane rida äh, puudutab siis äh, nende raudteeprojektide osa. loomulikult meil on iga-aastased kõikumised, aga me oleme siin olnud kuskil neljakümne protsendi raames siiski. loomulikult, kui me rahastame üle-euroopalisi transpordivõrke, siis see iga-aastane kõikumine sõltub nendest tehingutest, mida konkreetsetel aastatel läbi viiakse ja mida siis rahastatakse. me toetame kõiki transpordiliike, aga me äh, meie prioriteediks on keskkonnasõbralikud projektid, nii et, et äh, see on siiski osaks meie transpordipoliitikast. Äh, küsimus esitati ka selle kohta, et kas me arvestame seda kõike tulevikuplaane tehes. kui te nägite siis ettekande lõpuosas ilma mikrofonita kommentaar saalist. kas teil on ka äh, arvulisi näitajaid nende keskkonnasõbralike ja mitte keskkonnasõbralike transpordiliikide kohta? see pro-, protsent, mis sellel slaidil on lihtsalt, kui palju neid oli prots-, puudutab ainult raudteesektorit ja mitte teisi transpordiliike. olgu siis tegemist siseveeteedega või meretranspordiga, seda sellel slaidil mainitud ei ole. aga nagu ma ütlesin enne, iga projekt, mida Euroopa Investeerimispank rahastab, peab olema ka keskkonnasõbralik, see on üks nendest elujõulisuse testidest, mis me läbi viime iga projekti osas nüüd kõneldes tulevikust, üks teema, mida ma mainisin, oli LGTT ulatuse laiendamine ja see on just suunatud sellele, kuidas saada keskkonnasõbralikumat transporti ähm, väga paljud äh, raudteeprojektid on sellised, mis ei hinda liiklusohte. on mõned sellised projektid nagu näiteks Prantsusmaal, kus seda on tehtud, aga mitte nii palju nagu näiteks maanteetranspordi osas ning seetõttu me kaalumegi äh, koos Euroopa Komisjoniga vahendeid, et või viise, et kuidas sellele olukorrale reageerida ja kuidas töötada välja sellised instrumendid, mis oleksid just rohkem suunatud raudteesektorile. mulle esitati üks küsimus ka Margeriiti fondi kohta, milline on see menetlus, et sellest fondist raha saada. Margeriiti fond on sõltumatu fond, sellel on sõltumatu investeeringute nõuandemeeskond ja oma investeeringute äh, komisjon, nii et, et kes on huvitatud raha saamisest Margareti fondist, nendest olulistest sektoritest, mida ma mainisin, peaksid selle investeeringute nõustamise meeskonnaga ühendust võtma ja vaatama, kas siis nende ettepanek vastab kriteeriumitele. üks küsimus puudutas ka Äh, avaliku ja erasektori partnerlusi, mis siin nime, nimekirjas on, et kas nad on lõpule jõudnud, ei, rahastamine lõpetati kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal, see tähendab, et nendel aastatel alles ehitus algas. niisiis, et äh, läheb veel paar aastat, enne kui need projektid valmivad. üks küsimus ka Taani esindajalt, mis puudutas jällegi ka neid PPP-sid ja millised on takistused ma mainiksin mõnda. Äh, realistlik riskide jagamine. Äh, see on peaaegu juba klišee, me räägime sellest, et et see osapool, kes riskiga kõige paremini toime tuleb, peaks seda riski kandma aga tihtipeale on inimestel ebarealistlikud ootused inimesed ei saa aru, mis on selline mõistlik riski jagamine. me peame erasektorile meelde tuletama, et kui nad ei soovi mingit riski äh, võtta, siis nad ootavad sellise riski eest va-, tavaliselt väga suurt tulu ja seetõttu ei ole eriti kasulik paluda erasektoril võtta risk, mida nad kanda ei suuda nüüd olgu nüüd tegu kas avaliku sektoriga või mõningates riikides ka nõustajatega, siis eh, siin riski eh, jagamist tuleb eh, arendada, see vähendaks tulevikus ka tehingute kulusid ja see ongi üks põhjus, miks meil on ka loodud EPEC, just nimelt selleks, et jagada suuniseid paremate kogemuste kohta avalikule sektorile, hankeasutustele ja veel üks asi liiga sageli riigid äh, äh, tulevad välja ainult ühe projektiga, teevad ühe avaliku erasektori partnerlusprojekti ja siis rohkem äh, enam ei tee selliseid projekte. aga väga oluline on, et oleks järjepidevus. esimesed pilootprojektid on tavaliselt kõige raskemad ja nende kulud on ilmselt ka kõige suuremad aga kui kogemused on olemas, kui oskusteave on olemas eh, nii avaliku sektori kui ka erasektori poole peal, siis olukord tegelikult paraneb. ja ka rahvusvahelisemad pakkujad on huvitatud nendes projektides, kui on olemas väljavaade, et isegi kui ma esimese projektiga jään kaotajaks, tuleb veel tulevasi projekte, millega ma saan oma kaotused tasa teha keegi mainis ka äh, infrastruktuuride rahastamist ja energiaprojekte. ma pean teile meelde tuletama, et transport on üks kuuest prioriteetsest valdkonnast, mis meil on ning ma viitasin kõigile infrastruktuurifondidele, kuhu me oleme investeerinud ja need on ka osad seotud energiaga, nii et need ei ole ainult transpordifondid. ja see pidigi nii olema. nüüd veel nende era- ja avaliku sektori partnerluste kohta. ma tahaksin öelda, et mitmed riiklikud auditeerimisasutused on läbi viinud uuring, uuringuid selle PPP mudeli tõhususe kohta ja ka Ühendkuningriigi äh, riiklik auditeerimiskoda on seda teinud. ja äh, tõesti on leitud, et sellised projektid kasutavad vahendeid väga edukalt. esimees ütleb, et äh, Londoni metroo pidi siis olema erand. jah, selle konkreetse projekti kohta ma ei saa <laughs> midagi kahjuks öelda, ütleb kõneleja, aga loodetavasti ma vastasin enamikele küsimustest Okay. Well, I don't want to open up a second or third or ma ei taha enam siin teist, kolmandat või neljandat küsimuste vooru. Äh, paluge palju tahate. Äh, ma tean, et teil tuleb see päris hästi välja. aga ma luban teil siis ainult lühikese kommentaari teha, aga see on ka kõik me oleme vastu võtnud resolutsiooni üle-euroopaliste transpordivõrkude kohta ja seal on öeldud ka seda, et EIB e e, annab selgeid, selget informatsiooni Euroopa Parlamendina, aga mida me siiamaani saanud oleme? me ei ole saanud ühtegi konkreetset vastust e, küsimustele, mis puudutavad rahastamist kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. meie sooviksime väga, et äh, meie koostöö jõuaks äh, teisele tasandile. meie projektid sõltuvad siiski äh, väga tugevasti panga rahastamisest ja me ei taha, et need lükataks kõrvale. Michael, one minute. Mihhail, üks minut. Wie das aussieht, küsimus on selles, kui me nüüd lähema kümne aasta jooksul realiseerime palju projekte, siis kui me praegu loome palju töökohti, eh, siis eh, kuidas me rahastame neid, neid töökohti eh, tulevikus, küsimus on selles, kuidas Saksamaa, see on põhjus, miks Saksamaal ei soosita era- ja riikliku sektori partnerlusprojekte. hästi, kas teil on vastus sellele küsimusele? I, I think I ma arvan, et ma juba vastasin, üks asi, mida tuleks rõhutada, on loomulikult see, et äh, nagu me kuulsime komisjoni esindajalt, äh, need PPP-d ei ole imerohuks, nad ei lahenda kõike. Äh, PPP-sid tuleks kasutada siis, kui nad võim-, võimaldavad raha tõhusalt kasutada ja kui selline projekt teatud olukorras ei toimi, siis ei ole see ka ilmselt see meetod, mis tuleks valida. ja veel üks asi, mida tahaksin rõhutada, on see, et me räägime täna väga palju avaliku ja erasektori partnerlusest, kuna see on üks uus tekkiv asi, aga Euroopa Investeerimispank toetab kõiki hankemeetodeid, meil ei ole mingit konkreetset eelistust. niisiis sellised traditsioonilised avaliku sektori projektid on ka väga populaarsed, kui te vaatate kas või neid arve, mis ma TEN-teede rahastamise kohta esitasin. aitäh! okay, well. hästi, suur aitäh teile, härra Lukanen. Teile jäi mulje Äh, millega teie kaasmaalased jalgpalli vallas peavad tegelema, kui äh, kui te siin praegu saadikute küsimustele vastasite, aga ma tahaksin teid äh, tõesti tänada väga selle eest, et te täna siia tulite ja vastasite saadikute küsimustele ja kuulasite ka ära seda, mida meil öelda on ma olen kindel, et et kõik, te saite aru, et kõik ei pea neid PPP-sid just kõige suurepärasemateks asjadeks, teistel on jälle teine seisukoht, aga minu arvates kõige oluline on siiski Euroopa Investeerimispanga rahastamise kättesaadavus oluliste transpordi infrastruktuuri projektide jaoks ja seda me tahaksime veel kord rõhutada, et meil on vaja just nimelt sellist juurdepääsu äh, Äh, selleks, et edendada oma äh, ideaale, mida meie arvates oleks Euroopa transpordi jaoks vaja. ja loomulikult on sellega väga tihedalt seotud ka meie keskkonnaalased kohustused. nii et, et suur aitäh selle eest, et te siin täna esinesite. me loodame, et äh, võib-olla kohtume teiega veel kunagi tulevikus ja teeme midagi sarnast. aitäh! hästi, kolleegid. ja nüüd on päevakorras muud küsimused. keegi ei ole teada andnud, et nad mõnel muul teemal sooviks sõna võtta. kas keegi soovib? tahaksin öelda, et järgmine istung toimub kahekümne seitsmendal aprillil kell kolm ja jään teid kõiki siis ootama. suur aitäh tähelepanu eest ja aitäh ka distsiplineeritud käitumise eest täna pärastlõunal, nii et, et meil õnnestus ajakavast kinni pidada ja esimees tänab ka tõlke ja komisjoni personali väga eduka komisjoni istungi eest, suur aitäh!